võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul. proua Reinke, palun, teil on sõna. Thank you, Mr Chair, dear colleagues, dear commissioner. tänan juhataja, kallid kolleegid ja kolleegid raport Naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul eh, püüab lõhkuda väga kahte levinud stereotüüpi. esiteks, et digiteerimine eh, puudutab puhtalt ainult tehnoloogia arengut, aga see nii ei ole. digiteerimine eh, muudab meie ühiskonda täiesti ümber ja mõjutab meie kõiki eluvaldkondi seega digitaalpoliitika on ühiskonnapoliitika ja sel põhjusel sooline võrduslikkus peaks olema ka selle arutelu keskmes. teine stereotüüp on see, et naisi ei huvita digitaalrevolutsioon. ma tahan teile rõhutada, et nad on huvitatud, et koostades seda raportit, suheldes paljude naistega, kes aktiivselt tegutsevad digitaalsektoris, ma olin veendunud selles. probleem on selles, et nad sageli IKT sektoris Äh, puutuvad kokku takistustega me peame looma vajalikud eeltingimused naistele, et nad saaksid täielikult äh, äh, tegutseda sellel, selles tegevusvaldkonnas. see on meie saatus ja seda see raport püüabki saavutada. raport näitab, millised on need väljakutsed, kuid samas pakub ka välja konkreetseid vahendeid nendest äh, Äh, nende lahendamiseks ja ta näitab ka neid põhilisi potentsiaale, mida digitaalmaailm naistele pakub ja soolise võrdõiguslikkusele. Bulgaaria Äh, näiteks töötaja, äh, kes iga päev puutub kokku seksuaalsete ahistamisega või Rumeenia ettevõtja, kes ei saa juurdepääsu rahastamisele, kuna teda ei peeta krediidivääriseks või Iiri kahe lapse ema, äh, keda ähm, ahistatakse Facebookis. see raport pakub alla vastuseid kõigile nendele näidetele. me kutsume üles suuremale koolitamisele, kaasamisele äh, kutsume üles suuremate rahastamisvõimaluste loomisele naisettevõtjatele. Äh, me palume paremat koostööd politseijõudude vahel, et võidelda äh, ka internetis naiste ahistamise vastu. nagu me näeme, vahendid on olemas, nüüd me peame hakkama neid tegelikkuses kasutama ja proua Jourova, ma loodan, et mitte ainult teie, vaid kogu komisjon toetab teid ja aitab kaasa selle probleemi lahendamisele tulevikus kogu see suur töö ja kõik see suur edu, mis on saavutatud ja mis on äh, kajastust leidnud ka raportis, ei oleks saanud äh, teoks ilma naisettevõtjate ja äh, kodanikuühiskonnata, kes on andnud väga suure sisendi sellesse raportisse, ka kõik minu kolleegid ja variraportöörid, tänu kellele see oli nii edukas. suur tänu teile kõigile selle konstruktiivse töö eest ma tõesti loon, eh, loodan, et me saame Euroopa Liidus üles ehitada digitaaltegevuskava, mis loob võrdseid võimalusi nii meestele kui naistele. ja ma loodan, et sellest raportist saab olema lähtepunkt ja et see leiab toetuse suurelt enamuselt homme sest see on tegelikult ka õige aeg, sest homme on IKT päev eh, ja ma loodan teie toetusele, suur tänu teile! suur aitäh teile, proua Rentke ja nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ning sõna kõigepealt proua Komodiinil, palun. tänan, president, hea digitaalmajandus on oluline uuendustegevuseks, töökohtade loomiseks ja konkurentsivõimeliseks, nii ka naised. viimased uuringud on näidanud, et noored, eriti tüdrukud ja neiud õpivad IKT-d ja paljudes liikmesriikides on tekkinud ka lõhe nende oskuste puhul, kuid liikmesriigid suhtuvad eh, digitaalsektorisse kui vahendisse majanduse elavdamiseks, kuid liikmesriigid peaksid mõistma, et kohustusliku hariduse osaks peab olema ka IKT-alane õpe kohe hariduse algetappidele, mis võimaldab naistel ja tüdru-, neiudel saa-, omandada vajalikud oskused, et osaleda sotsiaalmajanduslikus arengus ja peab ka äh, soodustama nende seast arusaamise, et ka nemad saavad panustada äh, digitaalsesse uuendusse ja et see on oluline ka nende oskuste suurendamisele ja konkurentsivõime tugevdamisele. E, ja ka e, elukestvas õppes äh, annab naistele uued oskuse, võimaluse osaleda digitaalmajanduses, suurendab nende mõjuvõimu ja aitab lõhkuda soopõhiseid barjääre. tänan. suur aitäh härra Blanco, palun. härra Blanco Lopez pole siin, sel juhul härra Marias. tänan, äh, juhataja. naiste mõjuvõime suurendamine digitaalajastul ja ka äh, ebavõrdsuse likvideerimine IKT sektoris on äh, olulisem kui kunagi varem. Euroopa Liidu liikmesriigis me näeme, et ainult üheksa protsenti programmeerijatest on naised. kaheksakümmend üheksa protsenti IKT sektori töötajatest vabandust ainult, ainult üheksa protsenti IKT sektoris on naisjuhid mis tähendab seda, et selles tegevusvaldkonnas on suur sooline lõhe, e, kui me räägime juurdepääsust kutsealasele tegevusele IKT sektoris loomulikult e, seesama pilt on ka teistel töökohtadel, sest me näeme, et e, palga ja pensioni vahe on väga suur, nagu näiteks sellistel riikides nagu Kreeka Äh, on naised kõige rohkem kannatanud äh, nendest abipakettide poliitikasse. me peame suurendama naiste võimu IKT sektoris, meil on vaja rohkem naisjuhte ja loomulikult me tahame võrdset tasu võrdse töö eest. härra Jakovtšitš. nažalost i digitalno doba danas svjedoči neravnopravnost. kahjuks seisame silmitsi ebavõrdsusega ka digitaalajastul tööstusrevolutsiooni või põllumajandusrevolutsiooni ajal, kui inimesed pidid olema tugevad ning füüsiline töö oli ühiskonnas kõige tähtsam, võisid sellised ebavõrdsused olla isegi põhjendatud, aga mitte tänapäeval. seetõttu on väga vajalik, et meil oleks kvaliteediseiresüsteem, et me teaksime, kuidas ühiskonnad, asjad arenevad. meil on vaja kvaliteetset haridussüsteemi et tüdrukud tõesti võiksid otsustada IKT-s karjääri tegemise kasuks. samas ühest asjast meil puudu ei ole mude-, äh, eeskujud, head tavad. Neid on meil küll ja seetõttu raportöör peaks välja tooma suured eeskujud, edukad naised, kes on tõesti äh, äh, läbi löönud. aitäh, proua Ajuto E suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri oivalise töö eest. selle raporti kallal tehti ka palju koostööd. sest raportisse on kaasatud ka meie fraktsiooni peamised prioriteedid, suurem naiste osalus poliitikas läbi elektroonilise hääletamise tasuta internet, eriti avalikus ruumis. seega tõstatub küsimus. miks mõningad fraktsioonid, näiteks Rahvapartei, on nende küsimuste puhul soovinud mitmes osas hääletust, miks mõningad fraktsioonid kardavad elektroonilist hääletust, otsedemokraatiat interneti kaudu? meil on sellised küsimused. igatahes meil on ainulaadne võimalus praegusel ajahetkel aidata tõesti naisi läbi tehnoloogia. aitäh. härra Mika. ma ei kujuta ette, kuidas te saate tõsise näoga rääkida sellest, et digitaalsfääris diskrimineeritakse naisi tennises mängivad naised ainult kolm setti ja nii edasi ja nii edasi. ainuke tulemus on, et naised ei pea lu lugema kümneni, vaid ainult seitsmeni. senora Tomk. proua Tomk, palun. za besedo Äh, malce bolj resno kot moj kolega. aitäh, mina räägin natukene tõsisemalt kui eelkõneleja. jah, aitäh. ma ei pööra eriti tähelepanu sellele, mida eelkõneleja kolleeg ütles, sest see oli täiesti vale. räägin millestki palju tõsisemast nimelt, fakt on see, et IKT sektoris on meil liiga vähe naisi, vaatamata kogu progressile seisame silmitsi ikkagi asjaoluga, et selles sektoris töötab väga vähe naisi ja see sektor peaks ju ähm, andma rohkem võimalusi. selleks aga tuleb meil õhutada ettevõtteid rohkem naisi värbama ma arvan, et taibukad tööandjad mõistavad ise, et on kasulik hoida naiste ja meeste vahelist tasu, tasakaalu, mitte ainult selleks, et inimesed rohkem raha teeniksid, vaid et e, parandada ka enda tulusid. loodetavasti ka IKT sektor e, tagab suurema võrdsuse. suur tänu, proua Vood! I'd like to thank all the colleagues who have tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sellise tugeva raporti kallal töötasid, eriti tahaksin tänada raportööri, kellega meil koostöö sujub väga hästi. aitäh, Terri! digitaaltehnoloogia puudutab igat meie elu aspekti ja see muudab edaspidigi väga sügavalt meie ühiskonda. nagu kuulsime, siis sooline ebavõrdsus peegeldub ka digitaalmaailmas, aga me peame haarama härjal sarvist ning kasutama ära need võimalused, mida uus tehnoloogia meile annab ebavõrdsuse väljajuurimiseks. me peame värbama rohkem tüdrukuid IKT-sektorisse ning ületama seal valitseva soolise lõhe. sageli räägime me naistest ja tü-, tüdrukutest inseneride, äh, matemaatikute, teadlaste hulgas, aga meil on vaja ületada ähm, see lõhe humanitaar- ja reaalteaduste vahel, kui me räägime naiste osalusest seal rohkem naisi peaks osalema reaalteaduste maailmas. meil on suur võimalus nüüd kaasata rohkem naisi IKT sektorisse ning loodetavasti liikmesriigid ja komisjon võtavad arvesse seda olulist sünergiat. aitäh, proua Kill! Uh, aitäh, härra president! tervitan seda raportit ja seda arutelu võrdsuse ja naiste kohta mõistan väga, mida raportöör ütles. esiteks, mina olen töötanud IKT sektoris ja ma tunnen muret selle üle, kui vähe naisi tegelikult töötavad seal mitte administraatoritena. oluline on väga varajases eas, juba koolis varakult, algkoolis rääkida sellest, et väikesed tüdrukud juba hakkaksid tegelema selliste valdkondadega, mis võimaldavad neil olla analüütikud, programmeerijad tegutseda aktiivselt IKT sektoris. teiseks, rääkisin just hiljuti paari noore naisostettevõtjaga digitaalsektoris, kes olid mõlemad otsustanud lahkuda Euroopa Liidust. Nad olid sündinud Euroopa Liidus ning nad kolisid USA-sse, sest nad leidsid, et seal on neil rohkem võimalusi. väga oluline on, et me ei kaotaks neid talente, et me võtaksime naisettevõtjaid tehnoloogia valdkonnas sama tõsiselt kui mehi. aitäh, proua volinik. Have... lugupeetud parlamendiliikmed, mul on hea meel, et mul oli võimalus täna teiega arutada äh, soolise võrdõiguse olukorda ning naiste mõjuvõimu suurendamist digitaalajastul. see on teema, millele me peaksime pühendama kogu oma tähelepanu. asjaolu, et naised on alaesindatud IKT sektoris kõikjal, kujutab endast tõelist väljakutset, millega me peaksime tegelema. proua Reintke raport aitab kaasa äh, teadlikkuse tõstmisele selle probleemi suhtes ja pakub ka häid soovitusi, mille eesmärk on suurendada naiste osalust IKT sektoris raport viib meid sammukesele lähemale selle sektori soolise lõhe vähendamiseks ja sel põhjusel tahaksin tänada raportööri selle suurepärase raporti eest ja äh, tulevikku suunatud raporti eest komisjon on igati kohustunud järgmisteks sammudeks selles valdkonnas, nii nagu on meie strateegias kirjas seoses soolise võrdõigusega. suur koalitsioon digitaalsete töökohtade kohta on mitme osapoolne partnerlus, mis tegeleb digitaalsete oskustega Euroopas. mõned äh, selle strateegia osad on suunatud ainult naistele, sealhulgas ka võtmetähtsusega tegevused, mille eesmärk on kasutada seda suurt koalitsiooni digitaalsete töökohtade loomisel, naiste seas digitaaloskuste suurendamisel, samuti tüke, tütarlaste seas ja naiste tööhõive suurendamiseks IKT sektoris komisjon aktiivselt edendanud võimalusi selles sektoris naiste ja tütarlaste jaoks. IKT sektor kasvab väga kiiresti, luues sada kakskümmend tuhat uut töökohta igal aastal Äh, arvestades häid töö ja palgavõimalusi, tahaksime näha, et rohkem naisi kasutavad ära selle olukorra ning kaaluksid karjäärivõimalusi selles sektoris. selles sektoris aktiivselt tegutsevad naised äh, saavad paindlikumalt korraldada oma tööd ja äh, on vähem ohustatud töö kaotusest kaaludes majanduslikke kaalutlusi eh, naiste osakaalu suurendamiseks eh, IKT sektoris, eh, on naised, komisjon uurinud, kui palju naisi aktiivselt tegutseb selles sektoris ning leides, et mida rohkem naisi selles sektoris tegutseb, seda rohkem saab toota SKT-d üheksa miljardi võrra selles valdkonnas ja selles sektoris töötavad naised äh, äh, teenivad ligi üheksa protsenti rohkem kui naised teistes teenindusvaldkondades. selleks, et suurendada naiste võimalusi digitaalajastul, on äärmiselt oluline tegeleda ka naiste alaesindatusega selles sektoris. hetkel ainult äh, üheksateist protsenti IKT juhtidest on äh, äh, naised ja üheksa protsenti äh, rakenduste loojatest. ja kui me mõtleme nüüd hariduslikust aspektist, siis me näeme, et ainult kakskümmend üheksa igast tuhandest naistudengist, kes lõpetab kõrgema haridusi, saab siis infotehnoloogias kraadi komisjon toetab mitmeid algatusi, mille eesmärk on suunata rohkem naisi digitaaltöökohtadele ning julgustada tütarlapsi õppima IKT-d. näiteks äh, äh, Euroopa veebiettevõtjate naiste eh, võrgustik spetsiaalselt toetab naisi eh, oma oskute suurendamisel, luues seoseid naisettevõtjate, investorite ja veebifirmade vahel digitaalne ühtne turg koos oma ühiskondliku mõõtmega Äh, loob suurepäraseid võimalusi naistele digitaalajastel, kuid meil on vaja rohkem äh, rollimudeleid, eeskujusid, mentorlust ja on vaja pakkuda sihipäraseid programme äh, õppimiseks ning töötamiseks IKT sektoris. meil on rohkem rohiujuure tasandi algande, algatusi nii nagu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta vastaval nädalal Äh, ligi pool miljonit osavõtjad olid noored tütarlapsed. meil on vaja kaasata ka mehed äh, mitmekesisuse teemalisse arutelusse. ma usun, et tegelemine äh, sooliste stereotüüpidega aitab luua võrdseid võimalusi töökohtadele ja tõmbab rohkem naisi tööle sellesse sektorisse. nagu ka raportis on rõhutatud, et ühiskonna digiteerimise süvenemine kujutab endast ka teatud ohtusid soolisele võrdõiguslusele, näiteks äh, ahistamine äh, äh, ja seksistlikud vihakõned internetis. põhiõiguste ameti uuring naiste kogemuste kohta näitab, et igast kümnest vähemalt üks naine on kogenud seksuaalset ahistamist uute tehnoloogiliste vahendite teel ja ka kübervägivald naiste ning tütarlaste vastu ja süvendab veelgi ebavõrdsust. Euroopa Liit äh, on võtnud kohustuse võidelda sellise vägivalla vastu nii nagu see on kirjas mitmetes strateegilistes dokumentides ja komisjoni poolt käivitatud oluline algatus selles valdkonnas on ettepanek Euroopa Liidule allkirjastada ning sõlmida äh, Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsioon, mis on kõikehõlmav rahvusvaheline lepe äh, naistevastase vägivalla ja perevägivalla vastu võitlemisel. see aitaks tõhustada äh, ka tegutsemist info- ja tehnoloogiasektoris ja ka võitluseks vägivallaga internetis arvestades raportis mm, esitatud äh, järeldusi, selgub, et meie ees on olulised väljakutsed, kasutagem ära uusi suurepäraseid võimalusi ning uurigem võimalusi suurendada naiste mõjuvõimu digitaalajastul Äh, ma ootan võimalust tegeleda nende probleemidega teiega koos, et lõhkuda soolised stereotüübid ja kasutada tehnoloogiat kui edasiviivat jõuda äh, soolise võrdõigusliku valdkonnas edu saavutamiseks. suur aitäh teile, proua volinik, sellega on